So dear colleagues, welcome! head kolleegid, tere tulemast tagasi! Äh, sel ajal, kui äh, päevakorra võtame vastu, on mul ka väikene teadaanne. Äh, me oleme kolmkümmend kuus, kaks tuhat kuusteist korrigendumile suunanud CRD neli 4 direktiiv ja seitsmendal detsembril EKONi liikmetele anti see edasi kakssada kolmkümmend üks reegel kohaselt kodukorras, kui komisjon sellele vastu ei ole, siis korrigendum edastatakse parlamendile ja järgmisel täiskogul see ka tehtakse teatavaks detsembri täiskogul tõenäoliselt ja eh, kui poliitiline fraktsioon või nelikümmend liiget vähemalt eh, ei ole vastu, siis pannakse see hääletusele nüüd aga läheme majandusdialoogi arvamuste vahetuse juurde, komisjon, mis puudutab äh, euroala liikmesriikide eelarvete eelnõusid, meil on siin äh, kaks volinikku, asepresident Dombrovskis ja volinik Moskovitsi. ja kuna oleme jäänud ajast maha, siis annan kohe äh, asepresident Dombrovskisele ka sõna, olge hea. suur tänu teile, esimees, austatud parlamendiliikmed, kõigepealt suur aitäh selle kutse eest arutada siin Euroopa Komisjoni arvamusi, mis puudutab kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta euroala liikmesriikide eelarvekavasid. alates sellest ajast, kui menetlus kaks tuhat kolmteist sisse viidi, on see olnud võtme rolli mänginud Euroopa majandusjuhtimise ning ka äh, fiskaalpoliitika koordineerimise tugevdamise tarvis euroalas see annab komisjonile võimaluse ja kohustuse Äh, anda välja äh, arvamuse omalt poolt äh, iga eelarve eelnõu kohta liikmesriikides ning aitab osaleda eelarvestamise protsessis. samuti annab see liikmesriikide parlamendile sissevaadet eelarve olukordadesse ning võrrelda võimaluse ennast teiste Euroopa liikmesriikidega ning loomulikult eelarve arengud on meie kõigi ühine mure, viieteist, viiendal detsembril euroala Äh, Eurogrupp arutas neid küsimusi ning võrdles selle komisjoni arvamuste ja analüüsidega. ning üleüldiselt äh, lähevad need arvamused kahe osapoole poolt kokku. ma olen äh, juba rääkinud laiemast majanduslikust kontekstist oma eelmisest sõnavõtust ning tahaksin rõhutada veel kord võib-olla mõningat võtmeaspektidest, et me Äh, räägime siiski tänasel päeval äh, tagasihoidlikust majanduse taastumisest, aga positiivseid märke on. Äh, kõik liikmesriigid majandused kasvavad järgmisel aastal, töökohtade kasv samuti suureneb. käesoleval aastal oleme me oodanud, et see on kriisi algusest kõige tugevamal alusel. aga samal ajal majanduse taastumine on eh, erinevate ohtudega eh, põlistatud eh, ikkagi aeglane üleilmne majanduskasv, vähene majandus, vähene üleilmne kaubandus, poliitilised ebastabiilsused ja nii edasi. töötus endiselt kõrgel tasemel, väga suured on sissetulekute erisused erinevates riikides ning ka eramajapidamiste ja riigivõlg on olnud väga tugeval kõrgel tasemel ning äh, ka katteta laenud mitmes liikmesriigis äh, valmistavad meile muret. ning kõik see muidugi takistab majanduskasvu. Mm, sellel taustal on komisjon hinnanud seda, kas eelarvekavad äh, on meie ühtselt kokku lepitud fiskaalreeglitega seoses ning kuidas on Euroopa ala, euroala ülene eelarve olukord sellel taustal üleüldine pilt, mis avaneb äh, euroala liikmetest, äh, on järgnev. esiteks peab ütlema, et äh, puudujääk euroalas tervikuna suureneb, jõuab üks koma viis protsenti SKT-ni kaks tuhat seitseteist, käesoleval aastal kaks tuhat kuusteist siis oli see üks koma kaheksa protsenti ja kaks tuhat viisteist kaks protsenti. üleüldine riigivõlg Äh, vaikselt ka väheneb, kõrghetk oli kaks tuhat neliteist, kus võlg SKT-sse äh, oli suurem, nüüd aga järk-järgult väheneb äh, ning oodatakse, et see on umbes üheksakümmend protsenti kaks tuhat kuusteist. samal ajal on oluline see, et ainult üks euroala liikmesriik on see, kelle võlg on endiselt kolm protsenti SKT-st, teised liikmesriigid aga parandavad oma võlasuhet SKT-sse pidevalt. nüüd, kui me hindame eh, eelarvekavasid, mis liikmesriigis on tehtud, siis me näeme seda, et eelarve eh, plaanid tervikuna struktuurses tasakaalus eh, on neutraalne aastal kaks tuhat seitseteist. ja nagu te teate, siis Euroopa Komisjon oma teatises on teinud ettepaneku, et eh, eelarvepoliitika seisund võiks olla tagasihoidlikult laienev. praegu oleme me täiesti eripärases eh, keskkonnas, kus eelarvepoliitika mõju on suurem, eh, sest võimekused ja ülekandeefektid on tugevamad. oleme praegu väga laieneva rahapoliitika ajastul nimelt. aga ma kindlasti ei ütleks, et me peame ainult peenhäälestusega eelarvepoliitika vallas te tegelema. Äh, on liikmesriiki, kellel on stabiilne eelarvepoliitika seisund ja need, kellel ei ole, nii et kollektiivselt peaksime ikkagi lähenema äh, sellele äh, küsimusele. oluline on ka, et vaja on eelarvevahendite äh, kogumise ja mm, kasutamise tõhustamine, see tähendab äh, suured investeeringud ja säästlikud investeeringud pikaajalises perspektiivis mis puudutab äh, fiskaalpoliitikat, siis eelarvepoliitika peaks olema eristuv liikmesriikides ja see peaks äh, vastama äh, stabiilsuse kasvupakti tingimustele. mis see tähendab? see tähendab seda, et liikmesriigid, äh, kellel on kõrge võlatase võrreldes SKT-ga, peavad tasakaalustama oma positsiooni ning kasutavad juba paindlikkuse in, instrumente. Need, kellel on ülemäärane puudujääk, peavad juba praegu kohanduma ja jõupingutusi suurendama aga on ka liikmesriike, kellel on piisav äh, eelarveline manööverdamisruum, nii et nad saaksid äh, investeerida ja äh, toetada majanduskasvu. investeeringud peaksid peamiselt tulema toime nende riigipõhiste väljakutsetega ning oluline on see ka teiste euroala liikmesriikide jaoks. ja Need liikmesriigid, kellel on võimalus, peaks kasutama siis äh, laienenud eelarvepoliitikat äh, ja kasutama seda investeeringuteks ja äh, Pierre räägib rohkem siis riigipõhistest hinnangutest, palun. <clears throat> suur tänu, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamendisaadikud, tänan, et olete mind täna kutsunud neljandat korda sellisele arutelule ja me saame teist korda rääkida teisest majanduse juhtimise paketist. me, see pakett on väga oluline ja oluline on ka Euroopa Parlamendi osalus euroala majandushalduses, see muudab selle protsessi läbipaistvamaks. ning äh, komisjon avaldas kuueteistkümnendal novembril dokumendi, mille nimi on äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta sügispakett ja äh, see sisaldab siis äh, teatist, mis puudutab eel-, euroala eelarvepoliitika positiivset orientatsiooni ning äh, teiseks on selles ka teatis, kus tehakse horisontaalsed järeldused euroala riikide eelarvekavade kohta ja äh, Kreeka siis äh, vastavalt nendele eelarvekavadele äh, peab järgma teistsugust menetlust, sest seal toimub makromajanduslik kohandamine ning tahaksin rõhutada ka seda, et Hispaania ja Leedu esitasid nii-öelda poliitilise muutuseta ähm, esialgse eelarvekava, eelarvekava sellepärast, et neil oli parasjagu vahevalitsus. ja Äh, vastavalt äh, stabiilsuse ja kasvupaktile peavad äh, kaks liikmesriiki esitama oma vastavad eelarvekavad vastavalt siis oma uute valitsuste ähm, soovidele. ja Hispaania on esitanud oma eelarvekava eelmisel reedel ma tahaksin veel rääkida sellest, et Hispaania ja Portugal on juba võtnud äh, vajalikud meetmed, teinud seda aasta kaks tuhat kuusteist jooksul ja seetõttu ei ole vaja enam peatada neile tõukefondist maksete tegemist ja komisjon komisjon äh, on äh, siis olnud ka dialoogis teie parlamendiga ja me oleme ühel meelel, et Hispaania ja Portugali puhul pole makseid vaja peatada. ma tahaksin rääkida veel kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta septembri paketist, kõigepealt siis seda, et komisjon peab väga oluliseks euroala eelarvepoliitika orientatsiooni. see on oluline, sellepärast et meil on vaja süvendada majandus- ja rahandusliitu. meil on aga vaja samas teha, me võtsime samas vastu ka eesmärgid eh, eraldiseisvate riikide kohta. ja ennekõike siis eh, peaksid need eh, Need riigid, kellel on eelarve ülejääk, seda kasutame, kõik peaksid kinni pidama oma eelarvelistest, eelarvereeglitest. ja mis puudutab neid riike, mille kohta me andsime arvamuse, neid oli kaheksateist, eh, siis me arvestasime iga riigi eh, spetsiifik-, spetsiifikat ja leidsime, et iga riik eh, peab rangelt järgima stabiilsus- ja majanduskasvu ning me peame sealjuures järgima kõiki reegleid, kuid samas olema piisavalt paindlikud. pakt annab meile iseenesest kahte tüüpi piirangud kõigepealt on paktil ennetuslik äh, osa, mis puudutab nii-öelda medium term objective'it äh, ehk siis keskpika perspektiivi eesmärki. ja siis on äh, paktil ka teine osa, paranduslik osa, mille raames me siis hindame seda, kui hästi täidetakse nõukogu soovitusi ehm, ja kas on põhjust siis ennetuslikust osast liikuda, äh, äh, liikuda selle parandusliku osana, osani. mitte ühegi liikmesriigi puhul ei esinenud märkimisväärseid kõrvalekaldeid, aga see ei tähenda, et kõik oleks äh, väga hästi. sellepärast, et me näeme, et siiski on erinevates riikides erinevad riskid ja see tähendab seda, et liikmesriigid peavad ikkagi võtma vajalikke meetmeid, tagamaks seda, et nad suudavad täita stabiilsuse kasvupakti ja me hindasime siis liikmesriikide eelarvekavasid ja leidsime, et on viis riiki, kes täielikult täidavad stabiilsuspakti, need on Saksamaa, Eesti, Luksemburg, Slovakkia ja Holland. kolm nendest viiest riigist, need on siis Saksamaa, Holland ja Luksemburg, ei suuda siiski täita oma keskpika perspektiivi eesmärke, seetõttu me leiame, et nad peaksid kasutusele võtma oma eelarve ülejäägi, seda investeerima ja suutma samal ajal siis säilitada oma avaliku sektori ähm, rahastamise jätkusuutlikkuse. siis on neli äh, riiki, need on Iirimaa, Leedu, Malta ja Austria, äh, kes, äh, kellel jäi keskpika perspektiivi eesmärgi täitmisest puudu vähem kui null koma viis protsenti SKP-st ja eriti väike oli see kõrvalekalle Leedus. see Need riigid täidavad ka võlareegleid, näiteks äh, Leedu riigivõlg oli aastal kaks tuhat kuusteist hinnanguliselt nelikümmend protsenti SKP-st, äh, see väheneb ja Malta riigivõlg on samuti vähenenud ja jõudnud siis äh, selle viiteväärtuseni või jõuab viiteväärtuseni kuuskümmend protsenti SKP-st aastal kaks tuhat seitseteist. Austria puhul tuleb arvesse võtta ka neid kulusid, mis kaasnevad pagulastega ja Iirimaa puhul on oluliseks osaks sissetulekutest äh, ettevõtete tulumaks, millega siis rahastatakse, rahastati lisakulusid aastal kaks tuhat kuusteist. see läheb küll vastuollu äh, sellega, mida Iirimaal teg-, tegelikult teha soovitati. kuus liikmesriiki ei, äh, kuue liikmesriigi puhul on oht, et äh, nende eelarvenäitajad ei ole kooskõlas SKP nõuetega ja seetõttu leitakse, et nad peaksid võtma meetmeid, et äh, pakti täita. Need riigid on Belgia, Itaalia, Küpros, Leedu, Sloveenia ja Soome. mis puudutab Itaaliat, siis me oleme ähm, pikendanud nende pagulastega seotud klausli täitmist aastaks kaks tuhat seitseteist, alguses oli see ette nähtud ainult aastateks kaks tuhat viisteist ja kaks tuhat kuusteist ja me pikendasime selle kehtivust sellepärast, et rändevoog on endiselt väga intensiivne ja see jätkub. oktoobris kaks tuhat kuusteist ütles Euroopa Ülemkogu ka seda, et tuleb arvesse võtta seda, kui palju kulutusi on pidanud tegema nõndanimetatud eesliiniriigid seoses pagulaskriisiga ja seetõttu on mõistlik lubada Itaalial neid kulutusi võtta arvesse seda, et Itaalia on aastast kaks tuhat neliteist pidanud tegema väga palju eh, kulutusi, kuid samas tuleb siiski ära hoida süsteemsed riskid. ja eh, need erandid ei mõjuta seda, kuidas me lõplikult hindame Itaalia ehm, eelarvekava. mis puudutab Soomet ja Leedut, eh, siis nemad soovisid rakendada struktuursete reformidega seotud klauslit ja ja see, Soome soovis sedasama investeeringute koha pealt ning mõlema riigi puhul peame, mõlema riigi puhul siis taotleti ka paindlikkust. Prantsusmaa täidab üldiselt pakti reegleid, kuid Hispaania ja Portugali puhul esineb risk, et nad ei suuda reegleid täita. Prantsusmaa korrigeeris õigeaegselt oma eelarve defitsiiti ja me loodame, et äh, see positiivne seis jätkub, võttes arvesse, et äh, poliitika aastal kaks tuhat kaheksateist ei muutu, kuid sellest hoolimata, isegi kui ei muutu, on äh, endiselt seotud Prantsusmaaga riskid siis seoses selle kolmeprotsendilise näite kolmeprotsendilise näitaja täitmisega ja mis puudutab riski, siis tahaksin rääkida ka Hispaaniast. Hispaania esitas eelmisel reedel oma eelarvekava ja nüüd äh, tahaksin siis rääkida sellest, mida me teeme edasi. me ootame, et meile saadaks uue eelarvekava, kavaga Leedu võimud nii kiiresti kui võimalik. me ei ole veel praegu esitanud uusi raporteid vastavalt aluslepingu artiklile sada kakskümmend kuus lõige kolme nende riikide kohta, kes ei suuda täita võlareegleid, näiteks on siis Belgia ja Itaalia, ja me kavatseme äh, võimalikult kiiresti lõpul viia nende riikide eelarvekavade analüüsimise ja siis me esitame oma raportid lugupeetud president, lugupeetud saadikud, sellega võtan kokku oma sissejuhatava sõnavõtu ja äh, selle, mida mul oli lisada härra Dombrovskise ettekandele, aitäh! suur tänu, härra asepresident, härra volinik ja nüüd esimene kõneleja, härra Puhkevalt. Äh, suur tänu teile, esimees! teen lühidalt, sellepärast et kell on palju tahaksin tänada härrasid Dombrovskist ja Moskovitsit äh, südamlikult äh, nende sissejuhatuste eest. aga üks asi huvitab mind just iseäranis ja täna õhtul selle kohta küsingi. enamikud liikmesriigid on äh, oluliselt äh, optimistlikumalt hinnanud oma majanduskasvu ja äh, ka puudujääke, eriti just struktuurseid puudujääke, võrreldes siis äh, komisjoni ka, äh, aga Eesti, Malta, Holland ja Saksamaa on siin eranditeks. minu küsimus, mikspärast enamik liikmesriikides oma tugevust ja, ja tugevaid aluseid üle hindavad ja veel üks küsimus. kas äh, liikmesriigid lähevad äh, võib-olla suuremate äh, numbritega oma läbirääkimistel komisjoniga niimoodi, et nad peaksid pärast vähem pingutama ja vähem tingimusi täitma? okei okay., on uh, uh, this question äh,. väga hea, selles küsimuses tõesti peab ütlema, et äh, voli-, komisjoni prognoosid ja liikmesriikide oma prognoosid, mis on seotud eelarvekavadega, ei ole alati täpses vastavuses. kuid me ei ole ka näinud ka väga dramaatilisi erinevusi samas. sageli lihtsalt äh, on, väljenduvad erinevused meie fiskaalhinnangus, aga see tõesti piirdub mõne protsendi punktiga, kümnendikuga tegelikult. nüüd komisjoni äh, hinnang liikmesriikidele, kas nad äh, täidavad stabiilsuse ja kasvupakti nõudeid. siin võt-, see võtab arvesse komisjoni prognoose. kõigepealt me viime läbi hinnangu ka selle osa, selles osas, kas liikmesriigid ise kavatsevad täita soovitusi eh, ja fiskaaleesmärke, kas see on nende eelarvekavas olemas ja siis hindame just ka eriti seda, kui on kõrvalekaldeid. aga hiljem, siis kui me juba oma arvamused eh, koostame, siis võtame arv, arvamused avaldame, siis me võtame arvesse ka juba oma komisjoni prognoose. see ei ole koht, kus äh, liikmesriigid saaksid välja tulla ülioptimistlike prognoosidega. ja saaksid väita, et nüüd olukord on, on parem, kui ta tegelikult seda on. tegelikult äh, härra Paltsi äh, tähelepanek on õige, see oli ka nii eelmis-, varasematel aastatel, kuid me oleme teinud tõsiseid edusamme euroala juhtimises ja tänu, tänu aluslepingule tegelikult. nüüd me anname soovitusi äh, riigi rahanduse osas ja nagu Valdis ütles, äh, erinevused on päris, on üsna väikesed äh, meie ja liikmesriikide hinnangutes, nii et lähenemine on, on selgelt paranenud ja meie kitsam vastutus muidugi, tuginedes meie oma metoodikale, on meie hinnangute andmine ja meie metoodika on sama kõikide jaoks, sõltumatult liikmesriigist, sõltumatult poliitilisest tsüklist poliitiline tsükkel võib mõnikord äh, olulist rolli mängida. aasta kaks tuhat seitseteist on meil ju valimisterikas, see ei tule kellelegi uudisena. Äh, aga samas erinevused vähenevad ja see on igati julgustav. tänan, Pervas Peres. tänan, esimees. härra asepresident, härra volinik. Te kirjeldasite väga hästi kuidas riigid hakkavad nüüd tormist pisut väljuma, keegi enam põhimõtteliselt enam ei ole pakti äh, ar-, arvudega rä-, võitlemas. kas see annab pisut manööverdamist, see annab pisut manööverdamisruumi tõesti. ka kas see kuidagi muudab diagnoosi? kas te iga-aastastes hinnangutes olete läinud nii kaugele kui võimalik, tahtsin ma küsida ja teine küsimus. Te algatasite väga olulise arutelu. Teie soovitused euroalale, teie teatis teemal, milline on terviklik euroala eelarve seisund, pikka on selle, pikka aega on sellest juba ju räägitud. aga järgmine küsimus on, et kuidas seda siis mõista või kuidas seda kasutada, kuidas selle põhjal hinnata kõiki liikmesriike üksikult kas äh, terviklik eelarve seisund äh, on nüüd, see on nüüd paranenud, me oleme tsükloni keskmest välja tulnud ja kas ei oleks võimalik alustada arutelu nüüd näiteks kuldsete palgareeglite teemal või sellel teemal, kas võiks olla miinimumpalk erinevates euroala riikides ja lõpetuseks veel üks küsimus, te ütlete nüüd mulle, et liiga vara on seda hinnangut anda, aga ikkagi. milline on Euroopa Fiskaalnõukogu seisukord? Äh, viimati, äh, kuidas tema panust hinnata ja mida võib õppida sellest äh, ja mida võib oodata meie järgmistest mõttevahetusest nendega uh.?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 et äh, enesega rahul oleks, pole põhjust. ilmselt võib öelda, et sellel poolaastal oleme tõesti keskendunud rohkem investeeringutele ja struktuurireformidele, äh, vastutustundlikule eelarvepoliitikale, oleme rohkem rõhutanud sissetuleku erinevustega, oleme tahtnud äh, kaasavust rõhutada ja see, ma arvan, on väga vajalik selleks, et makromajanduslike näitajate taga oleks ka käegakatsutavad tulemused kõikide kodanike jaoks. see peegeldub ka meie riigipõhistes soovitustes, kui me teeme konkreetselt majanduspoliitilisi soovitusi, kuidas vähendada sissetuleku erinevusi veel küsimusi? miinimumpalk näiteks oli üks nendest. paljud küsimused leiavad kajastamist Euroopa sotsiaalsambas. hetkel on see väljatöötamisel ja see, sellest le leiame vastuse tervele reale sotsiaalsetele küsimustele mis puudutab Euroopa Fiskaalnõukogu ja kuidas tema tegevust hinnata. see on institutsionaalne probleem siin, sest äh, selle nõukogu eesmärk oli hinnata äh, sõltumatult komisjoni analüüsi. nüüd ei saa komisjon hakata hindama omakorda oma hindajaid. me peame, ma, ma saan teie küsimusest aru, me peame seda äh, kor-, süsteem, seda skeemi aga respekteerima. Euroopa Fiskaalnõukogu loodi sõltumatu kehandina ja las ta alustab oma tööd, ilmselt on veel vara järelduste tegemiseks. ootame ära tema esimesed äh, avaldused ja seisukohad. tänan. Äh, paar sõna ainult täienduseks. muidugi tuleb äh, austada Euroopa Fiskaalnõukogu sõltumatust, äh, vastasel korral oleks see lihtsalt ebaaus ja ja su-, suutmatu, aga tuleb siiski täheldada, et Eurogrupi aruteludel president võttis sõna üsna meile sarnase mõtlemise kohaselt et eesmärgiks on saavutada eelarve seisund. ja tundus, et kõik suhtusid mõistvalt selles, sellisesse lähenemisse ja see on ka tema roll tegelikult, sest äh, me ei, meie ju lähtume kollektiivse hüve kaalutlustest. suur tänu. Cora van Übenhuisen. Uh, tänan, esimees, mul on kaks küsimust. paar kuud tagasi mõned alge, ALDE kolleegid ja mina ise esitasime kirjaliku küsimuse komisjonile, kus me palusime selgitust täpse metodoloogia kohta ja analüüsi kohta, mida kasutati selleks, et kindlaks määrata, kas liikmesriik täidab nõuded, mis on vajalikud finantsabi saamiseks. vastus paraku oli üsna ebamäärane. ICONi komisjoni liikmete jaoks on oluline omada järelevalvet äh, finantsabi osas, mida antakse liikmesriikidele ja seepärast ma tahaksin teada, kuidas sellega siis on, kas komisjon võiks äh, selgitada, kuidas täpselt ta hindab äh, nõuetele vastavust, tuginedes millisele metodoloogiale, millisele analüüsile? ja teine küsimus on teise, ühe teise arvutuse kohta Te soovite näha suuremaid investeeringuid Saksamaa, Luksemburgi ja Hollandi poolt, kellel on äh, eelarves manööverdamisruumi. Hollandi statistikaamet on välja arvutanud, et kui need kolm riiki kasutavad ära selle eelarvevaru, siis see oleks pool sellest, mida te välja pakute, null koma viis protsenti SKT-st. kuidas teie arvutasite? Äh, kuidas te saite viissada miljardit, mida saaks investeerida, millisele arvutusele see tugineb uh,? Well, uh... esimesele küsimusele vastuseks. Äh, ESM-i programmidele vastavus. nagu te teate, tingimused on kirjas vastastikku mõistmise memorandumis äh, meil on tegelikult ainult üks liikmesriik selles programmis hetkel, kelleks, kelleks on Kreeka, kellega on sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum ja seal on ka tingimused kirjas, sellisena, nagu nad vastu võeti ESM-i nõukogu poolt. ja volinik ja komisjon hindab seda, kas nendele tingimustele vastatakse punkti, punkthaaval. ja mõnikord on tegemist arvuliste kriteeriumitega, näiteks fiskaaleesmärkide puhul on äh, esialgse mm, ülejäägi eesmärgid näiteks või äh, majandusprognoosid Kreeka jaoks. on mõned kriteeriumid, mis on kvantitatiivsemad kvalitatiivsemad, kõneleja paraneb end, struktuurireformide edusammud näiteks, see on kvalitatiivse iseloomuga. aga me põhimõtteliselt äh, võtame punkt punkti haaval läbi need tingimused ja olgu siis tegemist kvantitatiivse või kvalitatiivsete kriteeriumitega, vaatame, kas nende, neid on täidetud ja millisel määral ja lisaks memorandumile on meil ka niinimetatud milstoned, äh, kus on paika pandud, mida liikmesriik peab veel üksikasjalikumalt ette võtma. ja teine küsimus, mis puudutab terviklikku eelarveseisundit euroalas, komisjoni teatises teatis ei ole tegelikult äh, suunatud eelarve seisundile null, kuni null koma viis protsenti SKT-st. see tuleb tegelikult äh, makromajanduslikest kaalutlustest. see oleks eelarve seisund, mis võimaldaks ületada poole tootmislüngast euroalal muidugi riigipõhised, meil on riikidega konsultatsioonid, seepärast me ei taha ka arvulist äh, näitajat siia panna liikmesriikide fiskaalse manööverdamisruumi kirjeldamiseks panna, mida siis liikmesriigid võiksid kasutada selles kontekstis uh,? Again, the figure zero point five jällegi null koma viis protsenti on maksimum. ja meie jaoks ei olnud see tegelikult ka kõige tähtsam näitaja, kõige olulisem on ikkagi see, et me, kõige olulisem on kontseptsioon, see, et euroala peab toimima tervikuna, kõik olid sellega nõus. kõik olid nõus ka sellega, et praegu on üleminekuaeg, mis tähendab seda, et äh, liikmesriikidel on õigus teatud eelarvelistele manöövritele ja neid siis kutsutakse üles ka seda manööverdamisruumi kasutama. arvnäitaja ei ole asi iseeneses tegelikult oli see arve näitaja null koma kolm kuni null koma kaheksa protsenti, see pidi olema selles vahemikus ja lõpuks siis eh, sellest kujunes kuidagi null koma viis, aga nii see oli. Maris ja Mattias. suur tänu, härra esimees enne kui ma ütlen midagi muud, on eh, mul öelda seda, et tõukefondide maksete mittepeatamine on meie jaoks väga oluline eh, samm ma saan aru, et Euroopa Komisjon kahtles meis, et siin ongi probleem usaldusväärsusega. kui me räägime eelarvekavade analüüsist, siis paljudel juhtudel on on tegemist justkui relvaga, mida Euroopa Komisjon kasutab. ma tahaksin tuua näite omaenda koduriigist Portugalist. alates sellest, kui eelmine valitsus ametist lahkus, ei ole meil olnud põhimõtteliselt ühtegi nädalat, kus ei puhkeks mingisugune uus äh, skandaal teemal, et äh, jälle on väärkasutatud avaliku sektori raha. me räägime maksutulu väärkasutamisest, äh, liiga kiiresti kahtlasest erastamisest ja nüüd on päevavalgele ujunud veel uusi detaile, mis puudutavad Portugali kontrollikoda me oleme saanud ka raporti, mis mõistab hävitavalt hukka ühe meie pangaga seotud skandaali. aga äh, jah, on tõsi, et selle pangaga oli seotud mitmeid probleeme, aga tegelikult on ka teisi panku, näiteks Banif ja teised, mis on samuti kuritarvitanud, kuritarvitanud avalikku raha ja toonud sellega Portugalile kaasa eelarveprobleeme mida teie tehnilised tiimid õieti teevad? keegi ei tea. keegi ei tea, aga liikmesriikides on rahandusministrid, kes on seotud kohandamismenetluse või üleliigse eelarve jäägimenetlusega. kuidas me saame uskuda seda, et nad ei ole et nad ei ole kaasosalised, et nad ei pane ka toime mingeid kuritegusid eh, riigi raha vastu. Euroopa Liit kaotab oma viimast usaldusväärsust sellega, et ta üritab neid skandaale summutada ja neid kuritegusid varjata. võib-olla tehnilised tiimid peaksid avalikus huvis vaikima, tänan teid. ma tahaksin täpsustada, millest me täpselt räägime ja, ja tahaksin täpsustada, milline on see kontekst, mille alusel me otsustasime mitte peatada tõukefondidest raha väljamaksmist, see otsus on igal juhul põhjendatud. see on seotud meie otsuse et meie otsus on seotud aluslepingu ja ka stabiilsuse kasvupaktiga ehk siis reeglitega, mis meil on, me kaalusime neid reegleid ja me leidsime, et aastal, me vaatasime ka aastal kaks tuhat kuusteist tehtud eelarve eraldisi, ma tahaksin rääkida kahest asjast. esit-, näiteks äh, see, mida võib põhimõtteliselt äh, nimetada äh, trahviks, aga trahvi ei määratud ei Portugalile ega Hispaaniale. ja peale selle me vaatasime reegleid alguses nii, et jah, osad reeglid on automaatsed, kui neid reegleid ei täideta, siis järgneb tagajärg. tagajärjeks on teatud tõukefondide või investeerimisfondi äh, väljamaksete peatamine. ja me vaatasime kahte riiki, Hispaaniat ja Portugali, me rääkisime ka Euroopa Parlamendiga ja me astusime struktureeritud dialoogi. ning äh, lõpuks äh, kõik need sammud, dialoog parlamendiga ning ka Hispaania-Portugali enda sammud viisid meid selleni, et me saime öelda, et Hispaania-Portugal aastal kaks tuhat kuusteist on käitunud vastuvõetaval moel, et nad on astunud tõhusaid samme ja seetõttu ei ole enam vajadust neid makseid peatada ja seetõttu me seda ei teinudki. tõukefonde hallatakse teatud moel. aga me lähtusime sellest, mida Portugal ise eelarveliste sammudena oli astunud ja seetõttu me leidsime, et me ei pea enam, me ei pea neid äh, makseid peatama. aitäh, aga mina tegelikult äh, tahtsin küsida tehniliste meeskondade kohta, mida nad uurivad. nagu ütlesin, me teeme hindamistööd, selle eest vastutab üks konkreetne kolleeg ja Äh, ei, ma ju Hiili vastusest kõrvale, ma ütlen, et äh, probleem ei olnud selles, mida teevad tehnilised äh, meeskonnad sellel maksete peatamisel ja mittepeatamisel on konkreetne loogika. aitäh! aeg hakkab otsa saama, võib-olla kui teil on ikkagi küsimus, millele te ei saanud vastust, saaksite te sellele, selle saata kirjalikult, sest mulle tundub, et te räägite millestki muust, programmi kulude kasutamise kontrollimisest, see on tehniline küsimus, aga see ei ole tegelikult seotud sellega, millest me praegu räägime, praegu me, me peame edasi minema. aitäh, ma saadan selle küsimuse kirjalikult, aga minu tegelik küsimus eh, praegu vastust ei saanud, hea küll, ma märgin ära, et vastust ei tule. Sven Kigult. esiteks, me tervitame teie otsust tõukefondide kohta. see on äh, hea samm. me tervitame seda. me tervitame seda, see on seotud siis eelarvekavadega, aga mul on ikkagi teile ka üks küsimus. Teie loogika Itaalia otsuse taga. Itaalia on eelarve üle, puudujääki veelgi suurendanud aga samal ajal on Itaalia sellises olukorras, kus ta peaks hakkama võlareeglit kohaldama, sest sest tema eelarve üleliigne puudujääk on juba pikka aega väga suur. igal juhul tooks see normaalses olukorras kaasa deflatsiooni ja e, tähendaks ka seda, et euroala eelarvepositsioon halveneb veelgi. meie seisukohast aga praegu midagi ei klapi mind äh, ajab segadusse see, et komisjon hindab praegu Itaalia küsimust äh, selle kohta, kas nad võiksid vähemalt ühe oma panga rekapitaliseerida, kuigi tegelikult neil ei ole selleks eelarvelisi vahendeid. ja kuigi reeglid on äh, sellised, et tegelikult seda ei saa lubada, paistab praegu, et komisjon lubab esialgset rekapitaliseerimist, kuigi see tähendab selgelt äh, et hakatakse kinni maksma kahjumeid, kuigi reeglid seda ei luba. see on ju, ähm, see on äh, eelarvekavade kontseptsiooni vastu, kuidas te siis seda selgitate, see ei lähe ju kokku Euroopa Keskpanga reeglitega ja see ei lähe kokku ka võlareegliga, see ei lähe kokku ka fiskaalpaktiga. kuidas see saab Itaalia puhul nii olla, ma ei saa sellest aru, palun selgitage mulle, ma tahaksin ka teada, milline teie töödokument, mis on võib-olla kümme lehekülge pikk, selle asja nii ära seletab, et kõik sobiks, aitäh uh,? Well, first on uh, härra Dombrovski, esiteks Itaalia eelarvealane tegutsemine on midagi sellist, mis ära märgiti ka komisjoni seisukohas. seal öeldi, Itaalia puhul valitseb risk, et ta ei suuda vastata eelarvereeglitele seal öeldakse ka seda, et komisjon kavatseb uuesti hinnata seda, kuidas Itaalia suudab täita võlareeglit vastavalt aluslepingu ähm, artiklile sada kakskümmend kuus. nii et see on üks äh,, nii et see on üks äh, asi, mida me kindlasti oleme kaalunud, Itaalia eelarveprobleemidest oleme rääkinud. peale selle on olukorrad, kus liikmesriigid annavad pangasektorile abi sarnaste tegevustega. selliseid pretsedente on palju ja komisjon on neil juhtudel öelnud, et ühekordne abi on lubatud ja seda on juhtunud ka teistes liikmesriikides, et sellist ühekordset abi lubatakse. mis puudutab praegust olukorda Itaalia pangandussektoris, siis esiteks, nagu ma ütlesin juba eelnevas majandusalases dialoogis, ei kommenteeri komisjon ühtegi konkreetset pangakaasust aga me oleme kogu aeg ühenduses Itaalia võimudega ja on olemas erinevaid võimalusi selle probleemi lahendamiseks, ka pangad ise töötavad erasektori lahenduse nimel. aga lisaks sellele on siiski ka võimalik kasutada teisi lahendusi vastavalt meie õigusraamistikule, näiteks, näiteks riigiabi. lubage ikkagi selgitada, ütleb härra Kiigold. kas ma sain õigesti aru? teie leiate, et see erakorraline rekapitaliseerimine, olgugi ühekordne, on lubatud just nimelt sellepärast, et see on ühekordne. defitsiidi puhul saaksime veel aru, aga kas te võlareegli puhul siis hakkate korrigeerima summasid, see valmistab mulle väga suurt üllatust. Tambrovskis, need kaks asja on omavahel seotud. ühest küljest siis stabiilsuse kasvupakti äh, ennetav osa või ennetuslik osa ja teisest küljest äh, võlareegli vahel, sest tavaliselt oodatakse või eeldatakse, et need kaks omavahel klapivad. muidugi me eeldame, et tegemist on ühekordse abiga. ühekordseid abisid on ka erinevaid aga igal juhul peab see ühekordne abi sobima äh, pakti ennetusliku osaga ja võlareegliga. nii et me peame seda igal juhul hindama ja me hindame ka asjakohaseid faktoreid kui me hakkame ra-, äh, kui me hakkame koostama neid aluslepingu sada, artikkel sada kakskümmend kuus lõige kolmele äh, vastavaid raporteid. aga igal juhul peame me läbi viima hindamise, see hindamine ei ole automaatne. tänan. me anname teile ka määruse tuhat nelisada kuuskümmend seitse koopia, saate seda ise lugeda. järgmiseks saab sõna Gunnar Hoffmann. Much suur tänu! proua Peres, ma esitan oma küsimuse, kell on küll väga palju ja mõnikord on nii, et mida rohkem sa kuulad, seda rohkem segadusse sa satud. aga mõnikord jääb ka mulje, et käiakse ringiratast ringi. käiakse ringiratast. me räägime siin positiivsest eelarvepositsioonist ja meile öeldakse, et see positsioon igal juhul peab vastama stabiilsuse kasvupaktile. ühed ütlevad, et on vaja positiivsemat eelarvepositsiooni, teised ütlevad, et on vaja lihtsalt reeglitest äh, kinni pidada, aga kui me reeglitest kinni peame, äh, siis ei ole ju vaja poliitiliselt midagi teha. ja teisest küljest siis öeldakse, et need, kes äh, kes tahavad defitsiidi või puudujäägi reeglitest kinni pidada, peavad arvestama ka võlareeglit ja samal ajal on hämmastav, et kuigi intressimäärad on praegu nii madalad, ei ole liikmesriikidel ikkagi võimalik äh, oma eelarve puudujääki vähendada rohkem, kui just on olnud võimalik. kuigi intressimäärad on väikesed ja laenuraha on odav. ma tahaksin, et te meile räägiksite, mida te, mida te silmas peate, kui te ütlete positiivne eelarvepositsioon? kas see tähendab seda, et need liikmesriigid, kes peavad reeglitest kinni, Äh, kes ei pea reeglitest kinni, ei pea seda ka edaspidi tegema. mis läheb ju kokku sellega, et lubate liikmesriikidel mitte reeglitest kinni pidada ja midagi ei juhtu. või teile tundub pigem, et praegu on aeg midagi teha ja eelarve äh, puudujääke vähendada, sest intressimäärad on ajalooliselt madalad. kui praegu ei suudeta äh, puudujääki vähendada, siis hiljem on see ju veel raskem sest intressimäärad hakkavad igal juhul millalgi tõusma. ja lõpuks, mis puudutab eelarve kvaliteeti. ma ei ole kunagi aru saanud, miks kõige olulisemaid kulutusi tuleb alati rahastada saja kolme koma ühe protsendi abil, miks ei saa seda rahastada täpselt sajaga, nii et eelarve oleks tasakaalus? või vähemalt miks ei saa teha nii, et oleks sada kolm protsenti, siis oleks stabiilsuse kasvupakti täidetud. kas te võiksite seda null koma ühte ja selle maagiat meile selgitada, miks me peame äh, eelarve tasakaalust välja ajama selleks, et saaks investeerida? vabandage, äh, aeg on hiline, seetõttu ka selline küsimus, aga mõnikord on nii, et hiline kellaaeg lihtsalt ajab inimese rohkem segadusse Yes, it's uh, probably late in the evening. jah, tõesti, võib-olla ongi selline hiline õhtune küsimus, ütleb ähm, volinik, aga siiski väga oluline küsimus. esiteks, me ei luba seda, et ükski liikmesriik ei pea kinni stabiilsuse ja kasvupakti tingimustest. kui meie komisjon tööd alustas novembris, kohe hakkasime pihta teatisega, Äh, paindlikkuse alal, mis kolmeteistkümnendal jaanuaril kaks tuhat viisteist avaldati. ja see teatis ei räägi äh, mitte reeglite muutmisest või mitte nendest kinnipidamisest, vaid räägitakse seal sellest, mis paindlikkused on siia kaasatud ja neid paindlikkuse aspekte kasutati ka juba varem. aga mitte teoreetilises ja praktilises raamistikus. nii et komisjon peab kinni Äh, stabiilsuse kasvupakti tingimustest. mitte meie, teie ega teised kolleegid ei ole nõus otsusega, mis jääb reeglite piiridest väljaspoole. esimene asi. võiks muidugi rääkida, et see paindlikkus on liigne, et seda ei tohiks olla ja nii edasi. see on debatt ja käib, selge, aga me ei ole sellest piirist üle, me ei taha olla, tegemist on meie mandaadiga ja me oleme äh, aluslepingute valvuriteks ja mitte äh, aluslepingute muutjateks. kas sulle need lepingud meeldivad või mitte, ei ole tähtis, meie peame toetama reeglite elluviimist. mida tähendab siis eelarvepoliitika seisund äh, euroalas tervikuna? see tähendab seda, et meil peab olema euroalas tervikuna ülevaade ärgem unustagem, et äh, Majandus- ja Rahaliit tähendab konvergentsi, lähenemist ja praegu on äh, eemaldumine paraku liiga suur. siis on väga suur loogika selle vahel, mida me ütleme üldisel tasandil või siis mida me ütleme riikide tasandil. mida me silmas peame, me ei pea äh, silmas reeglitest paremat olemiseks, olemist või vähe kinnipidamist. mida see tähendab? see tähendab, et need riigid, kellel ei ole manööverdamisruumi ja kellel on endiselt vaja konsolideerida, peavad seda tegema ja peavad täielikult vastama reeglitele. aga teised riigid, need, kellel on jooksevkonto ülejääk ja on äh, seetõttu Äh, paremas positsioonis, rohkem võimalik manööverdada äh, ja seda nad saavad eelarve vallas ka teha ning neil kenasti palutakse kasutada seda raha investeeringutest, mida me mõtleme nii taristusse kui ka erainvesteeringuteks. kui me Junckeri pakti käiku lasime, ei olnud tegemist äh, mitte riigi investeeringutega, vaid erasektori investeeringutega nii palju kui võimalik ning siis riigipoolsed investeeringud ainult siis, kui on vajalik. ja kui te vaatate, siis peamiselt äh, tõmbame ligi ka erainvesteeringuid, see on meie mõte. nüüd, kui me ei analüüsiks äh, paindlikkust ja vaataksime ainult reegleid, siis öö, äh, oleks meie eelarve seisund öö, regressiivne ja see aitaks Euroopa Liidu äh, majandusel uuesti taastuda ja kasvada. suur tänu! Äh, suur tänu, meie hulgas kõik on siin demokraatlikud poliitikud ja see tähendab, et meie lakmustestiks on äh, kas referendum või valimised. see kõik, mis siin on öeldud, on see, et meil on vaja täpselt sama asja ja rohkem reeglite rakendamist, millele me oleme kokku leppinud, aga tavainimesele jaoks on see kõik liiga keerukas, nad ei saa sellest aru ja selge, et teie tahaksite näha, et klaas on pooltäis, aga no mitte kõik ei ole sellega päri. kui me mõtleme siin lõpliku poliitilise testi peale, siis tulemused on kehvad ja me ei räägi siin mitte äh, lühiajalistest eesmärkidest ja nüüd, kui majandus ei äh, toimi, äh, on olnud äh, kriis, Hispaania oli põlvili, kaks peaministrit on tagasi astunud ja nii edasi. populistid, et mitte öelda barbarid, on üles tõusmas poliitikutena. kas te olete rahul selle tulemusega? kas te ei arva, et me peame oma prioriteedid ümber paik- äh,, äh, kuidagi paigutama. kas te ei arva, et te kasutate vanamoodsaid instrumente, mis on küll nutikad, aga te juhite siiski Titanicu jääpangale aina lähemale? härra Dombrovskis. juba päris alguses ütlesite te väga olulist asja. meie kodanikud muretsevad ja me peame nendele muredele vastama. üks mureküsimustest on muideks ka see, et igasugused majandusnumbrid tuleb tõlkida inimeste reaalseteks eludeks, elukvaliteedi paranduseks, mis tähendab seda ühtlaselt, et me peame majanduskasvu kaasavamaks tegema ja Euroopa poolaasta sotsiaalset dimensiooni oleme rõhutanud juba eelnevatel aastatel. ning sel aastal püüame pöörata rohkem tähelepanu sissetulekute ebavõrdsusele, sellepärast et sissetulekute ebavõrdsuse suur tase on miski, mis muude asjade hulgas inimestes äh, frustratsiooni tekitab ning aitab äh, kaasa populistidele nii et jah, õige. peame vastama inimeste mureküsimustele, tuleme välja lahendustega, mis äh, on, äh, mis rahuldavad kodanikke, aga me ei saa tulla siin populistlike avaldustega välja, sellepärast et äh, kasv majanduspoliitikat ja eelarvepoliitikat, mis on meie eesmärgiks, peavad olema jätkusuutlikud. vastasel juhul ei jää nüüd käest kestma ja lõpetame täitsa äh, sügavamates probleemides. jah, me oleme äh, poliitiline komisjon, aga mitte politiseeritud komisjon äh,, ütleb härra Moskovitši ja oluline on see, et selleks, et majanduskasv oleks tugevam, kas meil on vaja selleks rohkem või vähem eurot, kas meil on vaja majandus- ja rahaliitu süvendada või meil on vaja pigem äh, Äh, sellel äh, vähikäiku lasta teha? ei, vastus on, et kui me tahame äh, suurendada konvergentsi, siis on vaja süvendada raha, maja, majandus- ja rahaliitu ning kuuekümnendaks Rooma lepingu aastapäevaks koostamegi valget raamatut praegusel teemal. probleem ei ole mitte selline, et euroala kui selline kannab endas majanduslangust, vaid mõningad meetodid, ei ole saavutanud äh, piisavalt tugevat majandustulemust. tõepoolest, suur tänu, ütleb esimees teile, Pierre Moskovitši ja Valdis Dombrovskis selle hilja, aga hilise, aga väga kasuliku majandusdialoogi eest. sellega on meie koosolek lõppenud, järgmine koosolek toimub kaheteistkümnendal jaanuaril, neljapäeval. nii et soovin teile juba kohe ka häid jõule ja head aastavahetust!